saate, mis äh, mis algas viiendal märtsil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ma teen ettepaneku, et need mandaadid on kehtivad, kas keegi soovib seda kommenteerida? ei, siis on nende mandaatide kehtivus kinnitatud. saadik Roger Helmer andis mulle teada, et ta ei soovi enam olla ECR fraktsiooni liige ja alates viiendast märtsist sellest aastast kuulub tema EFD fraktsiooni. rahvapart-.